seguito delle dimissioni dell'on. martin schulz il parlamento pre- me eh, alates üheteistkümnendast veebruarist eh, siis kinnitame Martin Schulzi eh, lahkumise ning teavitame ka vastavaid ametiasutusi ning Rahvapartei